negatiivset mõju rahvusvahelistele maanteevedudele. posła Michaela Kramera e, jako sprawozdawcę ja nüüd saab sõna härra äh, Mihhail Kraamel, meie raportöör. austatud president, head kolleegid, äh, transpordi- ja turismikomisjoni esimehena esitan komisjonile järgmised küsimused seoses Venemaa poolt kehtestatud piirangutega välismaistele transpordiettevõtjatele ning põhjendaksin neid järgnevalt. Äh, ootan hetke, saan aru, et et peaksin seda tegema witamy panią komisarz panie pośle może pan kontynuować bardzo proszę. tänan ja palun nüüd võite jätkata. alustan veel kord. austatud president proua volinik head kolleegid transpordi turismikomisjoni esimehena esitan komisjonile järgnevad küsimused seoses Venemaa kehtestatud piirangute mõjuga ja välismaistele äh, motoriseeritud transpordiettevõtjatele. seitseteist august kaks tuhat neliteist kehtestas Venemaa sissevõokeelu teatud põllumajandus- ja toidutööstuse toodetele, mis äh, eelkõige pärinevad Euroopa Liidu liikmesriikidelt. transpordisektoris tähendab see sisuliselt keeldu Venemaale sisse sõita sõidukitele, mis transpordivad äh, toidu- ja põllumajandustooteid ning see põhjustab märkimisväärset majanduslikke kahjusid Venemaa keelab ka läbiveo või transiidi kolmandasse riiki näiteks. nõutakse niisugusele transpordile eskorti, nõutakse hinnagarant-, nõutakse garantiisid, eh, mis on kümnekordne selle veose väärtuse summa ja sisuliselt lõpetab need transiitveod. Vene turg on rahvusvahelistele vedudele Euroopa Liidu seisukohast atraktiivne, iseäranus eh, nendele riikidele, mis asuvad Euroopa, eh, mis asuvad Venemaa kõrval. komisjon on juba reageerinud nendele Venemaa piirangutele sellega, et on kehtestanud lühiajalisi turutoetuse meetmeid üle saja viiekümne miljoni euro väärtuses ning juurvilja, puuvilja ja äh, piima osas turu ülejääki üritanud leevendada. ent sa-, tehtud ei ole piisavalt, me peame silmas pidama, et Venemaa Föderatsioonist imporditavad tooted mis, mis puudutab ettevõtjaid, mis on spetsialiseerunud äh, toiduvedudesse ning äh, ostnud endale vastava varustuse, vastavad autod, Venemaa piirang tähendab neile, et nad jäävad ilma enamusest oma tuludest. viimasel töörühma istungil Rahvusvahelise Kaubavedude Foorumi osas kakskümmend viis kuni kakskümmend seitse september kaks tuhat neliteist Pariisis teatas Venemaa esindaja, et Venemaa maanteetransporti mis üle tema piiride läheb, täiendavalt kavatseb piirata ning alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast nõuab, vähendab neid kehtivaid lubasid, mis lubavad Vene piiri ületada kuueteistkümnele. ning ma tahangi küsida, kas komisjon annab endalegi aru, kui tõsine praegu olukord on ning eh, kas ta teab missugused on need reaalsed mõjud meie transpordiettevõtjatele Euroopa Liidus? teiseks, kas komisjonil on andmeid täpse kahju kohta, mida meie majandus kannatab Venemaa piirangutest tulenevalt, iseäranis transpordisektoris, ning kolmandaks, missuguseid meetmeid kavandab uus komisjon võtta selleks, et olukorra edasist halvenemist äh, kaubavedude sektoris takistada? neljandaks, kuidas kavatseb komisjon neid, nende piirangute mõju arvestades üldiselt toimida transpordisektoris ning viiendaks, kas on komisjonil kavas kaubanduspoliitika komisjonis äh, rakendada meetmeid, et esitada Venemaa vastu hagi WTO raames. tänan teid tähelepanu eest ning ootan huviga vastuseid. Äh, Äh, suur aitäh, härra Kramer. komisjoni poolt äh, volinik Violeta Bulc. Mr President, honorable members. härra president, head liikmed mis puudutab teatud toiduainete keelustamist Venemaa poolt ning äh, see ei ole mõjutanud mitte ainult põllumajandussektorit, see keeld hõlmutab, mõjutab ka maanteetransporti, eelkõige just riiki, riike, kus on väga suur eksport põllumajandustoodete osas Venemaale. enne kui see keeld kehtima hakkas, oli Venemaa Ameerika Ühendriikide järel teisel kohal suurim importija. mis puudutab rahalist väärtust, siis ligi pooled põllumajandustoodetest olid kokku viis koma üks miljardit eurot, see on nüüd mõjutanud kogu Euroopa Liitu, eelkõige liha, kalatooteid, piimatooteid ning ka puu- ja köögivilju. lisaks äh, transiidi keelustamine Venemaa kaudu on samamoodi väga piiratud, mis mõjutab siis samamoodi Euroopa Liidu eksporte Aasiasse ja mujale. Raud-, maanteetransport on olnud peamine viis, kuidas tooteid on Venemaale imporditud ning see mõjutab nii rahalist väärtust kui ka mahtusid. lisaks sellele põllumajandustootjad on see, põllumajandustootjatele on see mõjutanud ka maanteetranspordiettevõtjaid, kes selle all kannatavad. nii mina kui minu meeskond on sellest kõigest täiesti teadlikud. seda küsimust äh, on keeruline vastata, mis on see täpne summa, sest see sõltub asjaoludest. aga selge on, et mitmed keelustatud tooted, mis oleks nüüd läinud Venemaale, viiakse nüüd muudele turgudele. teatud valdkondades äh, keelustatud toodete hind on märkimisväärselt langenud, kuna tootmine on kasvanud, pakkumine on väga palju kasvanud. mis puudutab eh, maanteetranspordiettevõtteid, kes spetsialiseerusid eh, transpordile Venemaale ning see puudutas ka külmikutega autosid, need ettevõtjad seisavad silmitsi väga suurte raskustega praegu, kuid eh, oluline on ka, kui palju nad on suutnud oma sõidukitest mujale suunata. kuidas me saame nüüd ettevõtjaid aidata, keda see keeld on kõige tõsisemalt mõjutanud? ütlen täiesti selgelt, me ei räägi siin otsetoetusest, erinevalt minu kolleegist, kes vastutab põllumajandusküsimuste äh, eest, mul ei ole sellist eriotstarbelist äh, fondi, aga ettevõtjad võivad abi saada riigiabist. De minimus reegel võimaldab maanteetranspordiettevõtjatel saada toetust kuni sada tuhat eurot kolme aasta jooksul. sellega on seotud teatud tingimused, kuid taolisest riigiabist ei ole vaja komisjoni teavitada, aga selline riigiabi on võimalik ainult väga konkreetsetel tingimustel, millest teavitatakse ka siis äh, komisjoni. lugupeetud president, head liikmed, maanteetransport Venemaa ja Euroopa Liidu vahel on seotud suures osas kahepoolsetest läbirääkimistest ja kokkulepetest eh, konkreetsete riikide ja Venemaa vahel. seega on jäme ots liikmesriikide käes, mida nad suudavad kahepoolselt saavutada. meil ei ole mingit Euroopa Liidu Venemaa transpordikokkulepet või läbirääkimisi sel teemal. selle teemaga saame tegeleda ainult siis, kui me vaatame Euroopa Liidu üldist välispoliitikat Venemaa suunal. kui me räägime väliskaubandusest, siis komisjon jälgib väga täpselt äh, WTO konkurentsiaspekte, mida Venemaa on kohaldanud, liis-, muuhulgas ka transiidi keelustamine Venemaa kaudu. suur tänu ja aitäh tähelepanu eest! suur tänu, volinik! ja nüüd fraktsioonide nimel saavad sõna järgmised äh, kolleegid Rahvapartei nimel proua Lukatševska, kaks minutit. Äh, suur tänu, president. Äh, volinik, teatud põllumajandustoodete keelustamine Euroopa Liidust Venemaale tõi kaasa olukorra halvenemise väga paljudele äriühingutele mitmetest tööstusvaldkondadest, sealhulgas ka transpordivaldkonnast keelu tulemusena äh, äh, kadusid äh, veovõimalused ükskõik millistele toodetele läbi Venemaa, mis tähendab miljoneid kaotatud summasid ja paljusid pankrotte. ma tahaksin teile meenutada, et see ei puuduta mitte ainult majandust, vaid ka ühiskonda, sest tööpuudus kasvab ja väga paljud inimesed vajavad meie toetusi, hakkavad taotlema töötu abirahasid ja kõik see on väga kahjulik, sest meie ettevõtted ei saa enam olla kindlad äh, tuleviku suhtes, ka töötajad ja nende perekonnad ei saa olla kindlad tuleviku suhtes ja äh, need ei mõjuta mitte ainult Poola äriühinguid, loomulikult ka minu kodumaa kannab kahju äh, kuid ma arvan, et mitte ainult meie, vaid meil on vaja solidaarsust, meil on vaja ühiseid lahendusi, mis tagavad meie huvide kaitse. meil ei ole veel vajalikku mehhanismi, et sellele keelule vastu tegutseda, kuid me vajame seda ilma selleta äh, toimuvad moonutused turul, sest äh, transport on oluline ka teiste tööstusharude jaoks kahe tuhande neljateistkümnendal aastal tegi Poola mitmeid konkreetseid ettepanekuid äh, transpordiettevõtjate toetuseks, näiteks äh, äh kõrgemad riigiabimäärad ja toetused neile, kes äh, on nõus loobuma teatud tegevustest keskkonna kaalutlustel. ma tean, et komisjon on teadlik sellest keelust, kuid mul on küsimus volinikule, millised konkreetsed sammused te kavandate ja millist toetust te annate meie ettevõtjatele, nende ettevõtete töötajatele, kes seisavad silmitsi äh, töö kaotuse ohuga. suur tänu, proua Lukatševska. järgmisena äh, äh, proua Claudia Tapardee, sotsiaaldemokraatide suur tänu, president, lugupeetud volinik, meie üleilmastuvas majanduses äh, kaubad on väga liikuvad ja tarneahelad muutuvad üha keerulisemaks, need hõlmavad üha suuremaid geograafilisi alasid. Venemaa poolt kehtestatud keeld äh, põllumajandustoodetele Euroopa Liidust äh, annab meile selge kujutluse sellest, kuidas see poliitiline otsus mõjutab Euroopa vastavaid tegevusvaldkondi. ma tahan juhtida teie tähelepanu sellele, milline oleks olnud selle keelu mõju transpordisektorile. Eh, me ei mõista, kui tõsine on see olukord, kui me ei saa aru, millised tõsised majanduslikud kahjud eh, tekit-, tekitatakse, et transpordiettevõtetele, kes jäävad ilma oma lepingutest, mis on juba allkirjastatud on väga palju põllumajandustooteid, sellega kaasnevad kahjud talunikele, vedajatele ja need mõjutavad äh, tervikuna Euroopa Liidu majandust ja mitte ainult ühte sektorit. Äh, siseturu tõttu on see mõju tuntav kõikjal Euroopa Liidus ja ma palun, et Euroopa Komisjon esitaks meile piisavad andmeid eh, selle kohta, kuidas see keeld mõjutab majandust ja koos püüame leida lahendusi selle probleemile. suur tänu ja nüüd ECR-i nimel härra Pore-, Poreba, transpordikomisjoni aseesimees tänan, president Äh, tänan, äh, volinik. ma leian, et tegemist on äärmiselt olulise küsimusega ja ma loodan, et te kõik olete nõus sellega, et venemaa keeld teatud toidukaupadele, põllumajandustoodetele omab väga suurt mõju Euroopa transpordisektorile ja põhjustab selle turul äh, moonutusi. see ei ole ühe riigi probleem see ei ole kohaliku tähtsusega probleem, sellest on saanud üle-euroopaline probleem, sellised riigid nagu Leedu, Läti, Slovakkia, Tšehhi Vabariik, Kreeka ja minu kodumaa Poola äh, kaotavad raha äh,. kahe tuhande neljateistkümnenda aasta augustist, kui see keeld kehtestati, Poola transpordisektori kahjud on olnud kakskümmend kaks miljonit ja novembriks oli see juba nelikümmend kaheksa miljonit. Venemaa Föderatsioon ei luba äh, kaupade vedu läbi Venemaa territooriumi transiidina. ja kogu selles asjas puudub sümmeetria. Euroopa transpordiettevõtjad on sellised, keda kontrollitakse, kellele kehtestatakse keeldusid kuid Venemaa ettevõtjatel seda ei ole, puudub vastastikuse äh, mõju, võib-olla me peaksime mõtlema selle peale, asümmeetria peale. ja oluline on ka see, et Euroopa vedajad on sattunud nüüd patiseisu äh, Saksamaal on kehtestatud uued eeskirjad alampalga suhtes, mis mõjutavad ka transpordiettevõtja ja teiselt poolt ka Venemaa keeld mõjutab nende tegevust proua volinik, mul on hea meel, et te olete avameelselt öelnud, et te olete teadlik nendest probleemidest, kuid tõepoolest mõelge ka kompensatsioonivõimalustele või mingile võimaluse leevendada kogu selle probleemi mõju võib-olla tuleb ümber restruktureerida äh, laenutooted või liisingutegevust. Äh, suur tänu, järgmisena Gesin Maisner, kaheksa minutit. aitäh, härra juhataja proua volinik Pults, te sisuliselt vastasite juba küsimusele, ütlesite, et praegu on teil raske midagi ette võtta. minul on, minu jaoks on väga oluline viidata selle küsimusega seoses sellele, et asi ei ole selles, et me oleme seisukohal, et sanktsioonid ei ole õiged, ei, me peame mõtlema, mis saab pärast Boriss Nemtsovi mõrva, mida teha edasi, kuidas sanktsioone säilitada, probleem on aga selles, et et eh, nüüd puudutab asi meie teatud sektoreid. oleme juba arutanud põllumajandussektori puudutatust ning eh, tasandusmakseid, oleme volinikule öelnud, et meil on niisugune kriisifond ja samuti on ka transpordisektoris olemas. umbes veerand eh, meie põllumajandusekspordist on puudutatud ning kõik, mis, mida transporditakse külmutus autodes. aga neid külmutusautosid on võimalik kasutada ka muudeks, et eesmärkideks, siin on räägitud juba uutest turgudest väljaspool Euroopa Liitu, ka Euroopa Liidus, aga see loomulikult ei, ei toimi hetkiga, kui me uued turud leiame, siis tekib küsimus, kas kas on sellest kasu Venemaad ümbritsevatele riikidele. näiteks Leedus on puudutatud nelikümmend protsenti eksportidest, see on tohutu hulk ning Poolat ja Balti riike puudutab see, see, need piirangud kõige rohkem. loomulikult on siin küsimus sellest, mida teha. proua volinik, te rääkisite, et Euroopa Liidult ei ole praegu siin midagi oodata, sellepärast et meil ei ole praegu mingit fondi, et liikmesriigid peavad ise õla alla panema, loomulikult see on ühelt poolt niimoodi aga samas me peame mõtlema ka sellele, kuidas Euroopa transporditurg, siseturg toimib, kuidas me saaksime solidaarselt toimida ühiselt vastata Venemaa sanktsioonidele, mis meid kõiki puudutavad. Te ise ütlesite, et andmed ei ole veel päris koos, võib-olla saaks need andmed kokku koondada ja siis üritada nende pinnalt mingit lahendust otsida, kuidas oleks võimalik mingeid tasandusmakseid teha, mitte jätta kõike seda liikmesriikide kanda, näiteks Leedu tõenäoliselt selle neljakümne protsendi osas, kui see kõik nende katte, kanda jätta, siis see ei oleks õiglane, vaadates, kuidas asi on suunatud kogu Euroopa Liidu vastu. nii et äh, mul oleks väga hea meel, kui meil õnnestuks transpordisektori jaoks mingi lahendus leida, aitäh! tänan. nüüd äh, NGL ja kuue Kostas Krisokonnas. Η ερώτηση της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωκοινοβουλίου προς την Κομισιόν, την οποία συζητάμε. Euroopa Parlamendi küsimused äh, komisjonile näitavad seda, et meie saalis on siin niisugune valikuline mälu meie komisjonis on räägitud piirangutest, on räägitud äh, sisseveo keelust teatud toodete osas, seitsmendast augustist kaks tuhat neliteist on need piirangud kehtivad Venemaal ja samas ei ole meil mingit vastust meil ei, ei mäletata seda, et, et sisuliselt äh, kolmekümne esimesel juulil kehtestati sanktsioonid ju ja need Venemaa sanktsioon, Ukraina tõttu ja nüüd Venemaa sanktsioonid on vastus meie sanktsioonidele ning praegu käsitletakse neid äh, sisseveokeelde teatud toodete osas äh, WTO raames või üritatakse seda teha. kui keegi on siin WTO reegleid rikkunud, on seda teinud Euroopa Liit, vastav määrus Mm, sanktsioonide kohta Venemaa osas räägib põhjendustes julgeolekuprobleemidest seoses Ukraina kriisiga ning põhjendab sellega sanktsioonide kehtestamist. aga sanktsioonid on sisuliselt olnud mõjuta, nad, nad ei mõjuta Venemaa poliitikat, ainus tulemus nende sanktsioonide ka, mis on saavutatud, on see, et kannatavad Euroopa tootjad. nii et kas me peame kehtestama samaväärsed vastumeetmed või siis Euroopa Liit peab hakkama hüvitama neid kahjusid seni, seni kuni äh, ka, ka, määrus kaheksasada kolmkümmend kolm kaks tuhat neliteist kehtib. aitäh. härra Lundgren saab sõna järgmisena EFTD poolt, poolteist minutit. jaa suur tänu. jah, tegemist on väga suure probleemiga, mis mõjutab tavainimesi, kes ei saa enam transportida oma toiduainetooteid, aga me peame vaatama, mis on selle põhjuseks, kas need on Euroopa Liidu sanktsioonid Venemaa suhtes loomulikult Venemaa vastas ju embargoga ning ma saan aru nendest liikmesriikidest, kellel on transpordisektor, kus on palju äri Venemaaga, kuidas see neid on mõjutanud, kuid ma ei tea, kuidas seda nüüd äh, muuta ja komisjon ütles täpselt sedasama. ning ainuke lahendus, mida mina suudan välja pakkuda, seoses äh, nende transpordiettevõtetega, keda see on mõjutanud, kui nad on näiteks väga suuri investeeringuid teinud külmikmasinatesse ja nüüd on see Venemaa keeld ning äh, enamik äh, veokitest on lihtsalt kadunud, täpselt selline on olukord minu riigis Rootsi transpordiettevõtted on investeerinud väga suuri summasid taolisesse eritranspordivahenditesse ja nüüd seisavad nad silmitsi ebaõiglase konkurentsiga teistest liikmesriikidest ja kui me seda ebaõiglast konkurentsi ei suuda lahendada, mida me siis üldse Venemaaga peale hakkame? suur tänu järgmisena Mari-Kristina Annatu fraktsioonilise kuuluvusete liikmete poolt. austatud president, head kolleegid. president, esimees Krahmeri küsimus ei üllata meid, mind. Vene embargo kehtestati kuuendal augustil kaks tuhat neliteist ja samas Euroopa sanktsioonid, majandussanktsioonid, esimesed sanktsioonid pärinevad seitsmeteistkümnendast märtsist kaks tuhat neliteist ning neid on pikendatud kuni kolmekümne esimese juulini kaks tuhat neliteist ning äh, Front National on vastustanud neid meetmeid algusest peale kui Euroopa majandust ohustavaid. küsimused, mis on esitatud, näitavad, et meil oli põhjust äh, olla vastu nendele mm, meetmetele, sest Venemaa reaktsioon on sisuliselt legitiimne Euroopa sanktsioonidele Euroopa maanteetransport on seega esimene ohver eh, nendele Brüsseli, Brüsseli absurdsete sanktsioonide esimene ohver. ja selle asemel, et kaevelda nende mm, sanktsioonide tagajärgede üle, nagu teeb härra Kraamer, peaksime paluma komisjonil need eh, sanktsioonid tühistada ning Venemaa tühistaks omalt poolt oma embargo, aitäh. Uh, do you accept a blue card? kas te nõu-? kas te nõustute sinise kaardi küsimusega härra Krammerilt? Krammer, bitte sehr. palun, härra Krammer. mikrofon, palun. nur darauf hinweisen. tahtsin märkida ainult, et ma rääkisin komisjoni esimehena ning äh, need arv-, see, need seisukohad ei ole minu isiklikud, vaid komisjoni seisukohad, aga igal juhul, kui te tahate nüüd hakata ajalooliselt seda küsimust vaatama, siis peaksite alustama sellest, et Venemaa rikkus lepinguid, annekteeris Krimmi ja rikkus sisuliselt äh, kõiki rahvusvahelisi seadusi ja sellest tulenevadki sanktsioonid, nii et kui te hakkate siin ajaloost rääkima, siis alustage palun algusest. palun kas toimib? jah. austatud härra Kraamer, äh, mõist-, äh, ma saan väga selgelt aru, kelle nimel te rääkisite, rääkides ajaloost, äh, ajalugu ma tean väga hästi ning enamasti Euroopa liidu juhtkond toimib otse kui seda mitte teades. mina tean ajalugu ning kui me hakkame sekkuma teiste riikide suveräänsusesse, Euroopa riikide suveräänsusesse, siis tuleb see bumerangina tagasi, täpselt samuti ka Venemaa puhul. poseł wim van de camp z grupy epp. härra wim van de camp rahvapartei kaks minutit palun. suur tänu härra president. ma hea meelega võtan sõna pärast eh, Front National kolleegi sõnavõttu, sest mina saan väljendada teist seisukohta praegusel hetkel tegelikult Euroopa ja kogu maailm on justkui Venemaa ja Ukraina vahelisse konflikti kaasatud. meie Euroopas oleme otsustanud vastata omapoolsete sanktsioonidega ning nagu öeldud, mitmed sektorid Euroopas tunnevad seda mõju, mida sanktsioonid on avaldanud, aga nagu härra Kramer ütles, me peame tagama, et tuleks rahvusvahelisi lepinguid ka järgida ja sellega kaasnevad teatud probleemid. loomulikult põllumajandussektoril on oma erifond, nagu ka volinik ütles, ning mitmed ettevõtjad on sellest ka abi saanud ning äh, me ei saa neid seetõttu hukka mõista, kuid meile pakub huvi just transpordisektor ning äh, Poola transpordisektor kannatab väga märkimisväärselt ning on väga kahju, et komisjon on lihtsalt äh, faktid välja toonud, aga ei paku mitte mingeid lahendusi ja seetõttu mul on temale kolm küsimust. milliseid kontakte on teil olnud ja ka proua Mogherinil olnud, äh, et äh, seda olukorda lahendada. Euroopa Liidul on väga palju erinevaid erifonde ning proua Mogherini peaks suutma leida mingi lah-, mingit lahendust, mis aitaks ka Poolat, sest meil on päris palju summasid, mida kasutatakse tööstuse restruktureerimiseks, kas transpordisektor ei võiks siis sellest nüüd äh, abi saada? ning ka härra Kraameri küsimus on äärmiselt oluline, mida Euroopa Liit teeb WTO-s, kas seal on mingi avalik kaebus esitatud Venemaa suhtes või mitte, aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Kirkos üks minut, palun. aitäh, austatud juhataja ning proua volinik. embargo, mis äh, sisuliselt tuleneb Krimmi annekteerimisest, on põhjustanud palju probleeme põllumajanduses, mitte ainult Kreekas, vaid paljudes teistes Euroopa riikides ka äh, mida aga kodanikud nii palju ei tea, on, et tegemist on suure probleemiga transpordisektorile Kre-, Kreekas näiteks on tekkinud kahju vähemalt kuus miljonit eurot äh, aastas saamata jäänud tulu ning äh, see kriis, mida Kreeka praegu läbib, seda arvestades võib tegemist olla viimase õlekõrrega Kreeka turjal, mis meie selja nii-öelda murrab. nii et komisjon ei ole tahtnud praegu mingeid hüvitismakseid teha, viidates, et, et meil on vaja otsust Euroopa Liidu tasandil, et kuskilt on vaja see raha võtta. aga samas on vaja neid, neid rahasid, sellepärast et vastasel juhul meie poliitikat tajuvad kodanikud ainult negatiivselt. Eh, suur tänu. kungs, godātā komisārs kundze, vispirms es gribētu teikt, ka mēs šeit nerunājam un nežālojamies, lai kāds Kremlī par to. Robert Zīle, ECR. kolleeg Zīle järgmine Kreml kindlasti rõõmustab selle üle ning äh, vaevalt, et Venemaa keegi meile ka kaasa tunneb, aga sanktsioonidega tuleb jätkata. arvestada tuleb seda, et Venemaa on ka enne kehtestanud ta-, taolisi piiranguid, mis on mõjutanud meie vedajaettevõtjaid meil ei ole võib-olla vahetult niisuguseid fonde, mida on võimalik kasutada, aga meil on olemas üleilmastumisfond, millele viidati juba. ning äh, mis on kavandatud üleilmastumisprotsessi mõjude tasandamiseks, nii et me peaksime kuidagi aitama oma ettevõtjaid, iseäranis Ida-Euroopa regioonis toimetavaid ettevõtjaid, mis äh, sest need kannatavad praegu eriti ning piirangud kehtestat-, me, me peame mõtlema oma ettevõtjatele siin. Äh, härra Kuga, suur tänu, president, volinik, meeldiv teie kohtuda, äh, probleemid on väga tõsised, eriti Leedus kuna, kuna viis protsenti tööealisest elanikkonnast töötab nimetatud tegevusvaldkonnas see on meie jaoks märkimisväärne probleem, äh, mille puhul me tõepoolest vajame ka teiepoolseid ideid ja panust sellesse, kuidas ellu jääda. sest meie kanname selle Venemaa löögi kõige suuremat mõju ja me tõesti kannatame, tõesti kannatame. me pöördume teie poole abi saamiseks, me loodame, et, et Äh, suudate loominguliselt läheneda ja leida vajalised äh, abid. vaadake, mida teevad Euroopa riigid, Saksamaa on alampalga kehtestatud, mida meie ei saa praegu seda kasutada, kuna meie ei ole nii rikkad kui sakslased. sama on olukord Prantsusmaal ja Belgia, kes tahavad, et meie veoakijuhid magavad hotellides, mida poleks olema. ärgem nüüd rebige üksteist tükkideks, meie kannatame, ühendagem jõud ja tegutseme koos Venemaa vastu. suur tänu, kolleeg. järgmisena proua Jill Seymour EFDT nimel ma tahaksin esile tõsta mõju kaubandusele eh, Vene Föderatsiooni, eriti maanteetransporti, mis on mõju tekitanud provokatiivse eh, idasuunalise Euroopa Liidu lähenemise kuna Euroopa Liidu vedajad ei saa enam äh, äri ajada äh, Venemaaga, on nad vajavad nüüd abi meie maksma, maksumaksjatel. meil on ka toiduainete tootjad, kellel puudub turg oma toodete realiseerimisega. enne embargot viiskümmend protsenti Euroopa Liidu ekspordist Venemaale toimus maanteed pidi äh, ei, ei saa alahinnata seda suurt mõju paljudele eh, majandussektoritele, sest eh, sellega kaasnevad väga suured kaasnevad kulutused, mistõttu kasvab ka toiduainete hind. Euroopa Liit on otseselt vastutav selle ebastabiilsuse, oli täiesti rumal eh, provotseerida Venemaad sellise idapoolse ekspansiooniga ja see parlament peaks ka kahetsema neid sammusid. suur tänu kas te olete valmis vastama sinise kaardi küsimusele härra Jakovtšitšilt? palun. austatud kolleeg, te rääkisite väga halvasti nendest riikidest, mis Euroopa Liiduga on ühinenud hiljem, iseäranis Ida-Euroopa riikidele, mõtlen. ning kas teil ei ole häbi nendest riikidest ja rahvastest nii rääkida? okei okay. uh,. E, uh pan poseł massimiliano salini honorable härra salini e, rahvapartei nimel tere õhtust, äh, volinik, me oleme väga tänulikud, et täna siia tulite nii hilisel tunnil arutamaks äh, selliseid küsimusi, mis meile suurt huvi pakuvad. mina olen pärit riigist, äh, mida see konkreetne probleem vähem mõjutab. Itaalias loomulikult me oleme täheldanud, kuidas need sanktsioonid on mõjutanud meie teatud tooteid, aga kui me räägime nüüd idapoolsemate riikidest, siis meil võrreldes nendega on mõju väiksem transpordisektoris, kuid siiski me oleme äh, osalised selles probleemis ja ma igati mõistan äh, minu komisjoni esimehe härra Krammeri poolt esitatud küsimuse mõtted ja ma nõustun ka teiste sõnavõtjatega selles, et Euroopa Liit ei saa kõrvale hiilida reaktsioonist eh, transpordisektoris ja teistes valdkondades, nagu te õigesti ütlesite, proua volinik, võib-olla ei ole konkreetseid äh, abifonde nende vedajate abistamiseks, kuid me peaksime siiski otsima mingeid võimalusi. homme me arutame selles kojas võimalikku majanduslikku abi äh, kriisi sattunud äriühingutele, suurtele ettevõtetele, näiteks terasetootjatele Euroopas ja ka põllumajanduses, nagu te mainisite, kuid me ei saa jätta transporti välja sellest. keegi ütles, et vaadakem asja äh, kuidagi loomingulisem, otsigem uusi lahendusi, kuid need väikesed lahendused on just need, mis annavad inimestele taas lootust ja lootus on ainuke võimalus vältimaks neid kummalisi äh, debatte, nagu me praegu oleme kuulnud selle kohta, kui, kellele süü panna, äh, kõigepealt sanktsioonid ja kas see ei toonud kaasa embargo, see on vale suhu, äh, lähenemine, me peame reageerima inimeste vajadustele, kes on sattunud praegu raskustesse ja selle hulgas ka maanteevedajaid ja me peame midagi ette võtma Eh, suur tänu, järgmisena proua Isabella de Monte, üks minut. mikrofon, palun. Vene Föderatsioon on kehtestanud keelu teatud Euroopa Liidu toidukaupadele, mis on tekitanud suurt kahju mitmetele tööstusharudele. väga paljud kaubad, tooted on jäänud müümata transpordisektor, mis varem vedas neid kaupu, on kandnud suuri kahjumeid. põllumajandustoodete tootjad on samuti sattunud selle mõju alla, kuid loomulikult vedajaid on niisugune suur ülemaailmne kriis mõjutanud kõige rohkem, sest see kriis on juba mitu aastat Euroopat räsinud. me peame midagi ette võtma, sest see on oluline sektor meie majanduse jaoks. me peame sekkuma selleks, et ka see tööstussektor muutuks konkurentsivõimelisemaks. suur tänu. järgmisena härra Etser nimel härra Zlotovski, üks minut Äh, täna, president, kolleegid. ma nõustun kõigiga, kes täna siin ütlesid, et Venemaa sanktsioonid äh, Euroopa transpordisektori vastu on meie sanktsioonide tagajärg, kui daamid ja härrad, kust meie sanktsioonid pärit on, millest nad tulenevad äh,, äh, kuriteost Venemaa, rünnakust Ukrainale, meie naaberriigile minu kolleeg Front Nationalis ütles äh, äh, likvideerimine, sanktsioonid, läheme alguspunkti tagasi ja kõik saab olema korda äh,. kallis kolleeg, kakssada aastat tagasi teie keeles võeti kasutusele sõna bistro ja te teate, kust see pärit on. ja ma ei sooviks, et teie keeles oleks veel rohkem venekeelseid sõnu. sanktsioonid on kulukad nii. ja ka kaitse meetmed on kulukad, Venemaa rünnakud lähevad meile palju maksma, kuid tehkem see jõupingutus nad, et sellised sõnad uuesti teie keelde ei ilmuks, ka meie keeltesse. suur tänu, kolleeg, ütleb president. järgmisena härra Zemke sotsiaaldemokraatide nimel üheks minutiks. tänan, president ma ütlen selgelt välja, Venemaa poolt kehtestatud embargo nõuab meil tegutsemist kolmel rindel. me peame olema järjekindlad, me peame olema solidaarsed, kõik Euroopa Liidu riigid peavad üles näitama solidaarsust, et vastu seista Venemaale. Venemaa soovib äh, lõhkuda meie solidaarsust, teiseks ma olen veendunud, et Euroopa Komisjon peaks tegutsema rangemalt äh, kui Venemaa blokeerib äh, vedusid äh, läbi oma territooriumi. ja kolmandaks, me peaksime mõtlema ka rahalisele abile meie transpordiettevõtjatele. Need transpordiettevõtjad vajavad suuremat abi. miks? võib-olla piirangud lõpevad, aga selleks ajaks transpordiettevõtjad ei ole enam ellu jäänud. tänan. suur tänu ja nüüd äh, härra Kuzmjuk ECR-ist üheks minutiks. tänan, president. mitmed sõnavõtjad on täna maininud, et venemaa keelt on äh, Euroopa Liidu poolt tehtud poliitilise otsuse tagajärg. kui see asi niimoodi on, siis Euroopa Liit peaks nüüd üles näitama solidaarsust ja kaitsma neid sektoreid, kes kannavad kahju selle keelu tõttu. Euroopa Liidul on palju rahalisi vahendeid selleks, meil on äh, äh, globaliseerimisega kohanemise fond, praegu oleme sattunud kriisiolukorda, tegemist on väga olulise ja suure majandusliku probleemiga ja ma usun, et seda fondi võiks kasutada vähemalt osaliselt kompensatsiooni maksmiseks meie vedajatele. Poolas äh, see mõjutab ühte kolmandikku transpordisektorist, ohtu on sattunud tuhanded töökohad. volinik, ma tahan juhtida teie tähelepanu sellele dramaatilisele olukorrale, mis on tekkinud Poola transpordiettevõtete seas. president, tänan. kas te olete valmis vastama härra Stahovski poolt äh, sinise kaardi küsimusele. jah, tänan. tänan. suur tänu, kallis kolleeg juba mõned kolleegid on maininud, et me peaksime maksma kompensatsiooni kellelegi, aga kas me saame tegelikult äh, kvantitatiivselt määratleda, kui palju? kas te teate, äh, Tšehhi põllumajandustootjad on saanud suurimaid toetusi pärast kaheksakümne üheksandat aastat, kui Venemaa sanktsioonid kehtestati. kõik nüüd äh, loevad kokku oma kahjusid Poolas äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta lõpuks äh, jõudsid väidetavalt need kahjud viiekümne miljoni euroni. see kujutab endast väga suurt majanduslikku Äh, kahju, mille tulemusena väga paljude ettevõtete olukord halvenes. võib-olla see ei mõjuta Tšehhi Vabariigi nii suures ulatuses, kuid äh, Balti riike ja Soomet küll. ja ma arvan, et tegemist on Euroopa probleemiga ja mitte pelgalt Poola probleemiga ja me peame üles näitama solidaarsust. tänan, kolleeg. Ines Ajala-Sender. ja nüüd palun Ajala-Sender, sotsiaaldemokraadid. suur tänu praeguse arutelu puhul ma ei hakka ütlema, mida ma sanktsioonidest arvan ja nende võimest äh, olukorda muuta, me teame, milline oli olukord Hispaanias Franco ajal ning äh, see arutelu ei ole väga mõttekas. ja eelmise aasta augustis Vene Föderatsioon keelustas teatud toodete impordi ning meie toodame suurepäraseid meloneid ja muid puuvilju ning loomulikult see on nüüd kõik takistatud ja tooteid saadeti tuhandete kilomeetrite kaugusele ja siis korraga see oli blokeeritud ning tuli leida uusi võimalusi. nüüd pärast äh, seda vetot Venemaa poolt on leitud uusi lahendusi, ja samal ajal on meil ikkagi väga suuri raskusi ja volinik, teie olete öelnud, et vaadake endale lihtsalt mingid muud turud, see oleks tore küll, aga sellega on seotud erinevad takistused transpordiettevõtetele, et nad suudaksid mingit kasumit teenida ja ma loodan, et leiate mingi lahenduse suur tänu ja nüüd palun härra Georgi Pirinski, sotsiaaldemokraadid, üks minut. aitäh, härra president, proua volinik, ma esitaksin teile või tahaksin juhtida tähelepanu sellele kolmandale küsimusele, mille härra Kreemer esitas, ehk siis milliseid meetmeid näeb uus komisjon ette, et hoida ära Euroopa Liidu veoettevõtjate olukorra halvenemine ma rõhutaksin just nüüd uue komisjoni rolli, sellepärast et te rääkisite, et komisjon on üks meeskond, et see ei ole selline komisjon, kus iga volinik seisab ainult oma valdkonna eest, ehk siis kui ühendus võtab vastu mingi otsuse, siis tuleb arvestada ka tagajärgedega, antud juhul siis nende suurte kahjumitega, millega transpordisektor silmitsi seisab ning me ei saa lihtsalt öelda, et minge koju tagasi, vaadake, kas te saate mingit riigiabi. suur tänu. ja nüüd lähme edasi vaba mikrofoni juurde. härra Kelly. rahvapartei, üks minut, palun suur tänu. alati, kui räägitakse piirangutest, siis see mõjutab kedagi. siin täna me oleme kuulnud traagilisi lugusid, kuidas see on mõjutanud rahvusvahelisi maanteetranspordiettevõtteid ja nagu varem öeldi, võib-olla me peame vähemasti koostama selleteemalise komisjoni, et arutada, kuidas neid inimesi toetada, et me mõistaksime, milline on olukord, kuidas nad on olnud mõjutatud ning ei piisa sellest, et nad, neid peaks aitama ainult liikmesriigis. Euroopa Liit peab mingi lahenduse välja pakkuda, pakkuma, ma tean, et volinik on väga keerulise ülesande ees, kuid oluline on siin ka Venemaa käitumine, aitäh! suur tänu! ja nüüd härra Partsiidis, sotsiaaldemokraadid. lugupeetud volinik, härra president, jah, täna on kirjeldatud siin erinevaid probleeme, mis on seotud transpordisektoriga, aga ma tahaksin öelda, et küsimus ei ole transpordis ja majanduses, küsimus on äh, poliitikas ja meie solidaarsuses ning äh, ma olen üllatunud, et ei ole välja tulnud mingite konkreetsete mõtetega ja loomulikult minu kaastunne selles osas, et te peate tegelema nii keerukate ülesannetega keerulistes tingimustes, aga ikkagi te peate ju mingeid lahendusi püüdma leida. ma täiesti mõistan, mida Itaalia tunneb seoses põgenikega või millised on muud probleemid Euroopas, aga samamoodi on ka siin praegu tegemist poliitilise küsimusega ja kui meil on Euroopas solidaarsus, siis me peame sellega tegelema või siis lubame lihtsalt Venemaal edasi vallutada ja jagada kuni Venemaa oma eesmärgid saavutab. ehk siis, lugupeetud volinik, ma tõepoolest loodan, et te üritate leida võimalikku majanduslikku toetust riikidele, kes on kõige enam mõjutatud head kolleegid, see kokkupõrge Euroopa Liidu ja Venemaa vahel, sisuliselt külma sõja taoline kokkulepe on, on nüüd võtnud päris ulatusliku mõõtme ning meil on vaja lahendust mitte ainult Kreeka põllumeestele, vaid ka transpordiettevõtjatele meie ettevõtjad on kaotanud juba üle kümne miljoni eurot, neljakümne, nelikümmend protsenti Kreeka põllumajandustoodetest veeti eh, Venemaale ja seda maanteetranspordiga. pärast transpordi kehtestamist eh, üheksakümmend üks Jugoslaavia suhtes said Kreeka vedajad hüvitist, mul on komisjoni dokument, härra president, aastast kaks tuhat neliteist oktoobrikuust kus äh, Kreeka transpordiettevõtjatele teatatakse, et neil ei ole õigust saada hüvitist kahjude eest, mis on neile tekkinud Vene embargost, Vene sisseveokeelust, mis on kehtestatud Euroopa meetmete tõttu. Kreeka transpordiettevõtjatele öeldakse nüüd, et te peate oma probleemid ise lahendama, ise lahendused otsima endale. ning see on häbiväärne, aitäh äh, Jakovtšitš. suur tänu, härra Jakovtšitš, ALDE, palun. austatud volinik Pults, mul on konkreetne ettepanek, usun, et on väga oluline, et komisjon ja Euroopa Parlament toimiksid üheskoos. me oleme otsustanud rakendada sanktsioonid ning parlamendi enamus toetas seda ja nõukogu ja komisjon toetasid seda. seetõttu usun, et on oluline, et me kõik, äh, kõike sellega seoses üheskoos käsitleksime, mitte ainult probleeme transpordi- ja põllumajandusvaldkonnas, loomulikult on probleeme ka teistes sektorites, osades riikides kindlasti rohkem kui teistes ning seetõttu me ei peakski hakkama rääkima eraldi sektoritest, vaid peaksime tegema üldise otsuse selle kohta, kuidas edasi toimida, sest võib-olla need sanktsioonid jäävad paika väga kauaks. ning usun, et ei peaks olema ainus volinik, kes parlamendiga arutab eh, seda sanktsioonide küsimust, kuidas siin paremini toimida, see peaks puudutama kõiki sektoreid. uue poolt, kolleeg Ferreira suur tänu, härra president. kui me räägime vedajatest, kes kannatavad Venemaa sanktsioonide käest ja need sanktsioonid olid vastuseks Euroopa Liidu sanktsioonidele, need inimesed on praegu olukorras, kus äh, nad äh, ka provotseerivad konflikti. meil on väga olulised äh, strateegilised huvid siin kaalul, keegi ei taha seda tunnistada. Ukraina stabiliseerus ning sinna tulid kohale ka erinevad natsismimeelsed inimesed ja nüüd äh, transpordivedajad, samamoodi nagu Euroopa kalamehed ja põllumehed, kannatavad kõige selle käest. me oleme nad ohvriks toonud muude huvide nimel. Euroopa Komisjon ei saa lihtsalt äh, istuda ja mitte midagi teha. komisjonil on otsene vastutus nende kahjude hüvitamiseks ning äh, ei saa lihtsalt kogu seda koormat jätta liikmesriikide õlgadele. kas te nõustute sinise kaardi küsimustega president, kolleeg Kraamerilt, palun? taas kord ajaloo juurde. Venemaa rikkus üheksakümne neljanda aasta Budapesti lepingut, millega, mille allkirjastasid kõik teise maailmasõja võitjad ning mis, millega kinnitati Ukraina territoriaalset puutumatust e, tingimusega, et Ukraina loobub aatomirelvast, tuumarelvast ning e, Ukraina seda tegi, aga Venemaa annekteeris Krimmi ikkagi. kas Venemaa ei rikkunud seda lepingut siis? kui Venemaa ei oleks seda annek-, e, Krimmi annekteerinud, siis meil oleks hakatud Euroopas arutama sanktsioone ja kõike sellega järgnevat. kas te mõistate hukka Krimmi annekteerimise, jah või ei? Caro signor Kramer, respondo lhe lugupeetud härra Kraamer. ma vastaksin teie küsimusele uue küsimusega. Teie vaatate ainult osast ajaloost, mitte kogu ajalugu. kas teie võib-olla juhuslikult, härra Kraamer, mäletate neid äh, seisukohavõtte, mida tegi Ameerika Ühendriikide, Ameerika Ühendriikide riigisekretär proua Nuland, mis puudutas äh, natsijõudude võimu Ukrainas. nüüd me lähme jälle väga kohutavate peatükkide juurde meie ajaloos ning äh, need Euroopa ja Ameerika Ühendriikide toetusel Ukrainas. proua Loppe, palun. roheliste nimel. gerbiama komissari, nepaisant didelių suur tänu, president, volinik. ja kuigi Venemaa keeld on tekitanud äh, uskumatult suurt kahju meie transpordisektorile, ei ole see sektor saanud Euroopa Liidu poolset toetust ja vastupidi, Prantsusmaa ja Belgia on kehtestanud uued meetmed Äh, veokijuhtide äh, puhkeajale, Saksamaal on kehtestatud alampalk ja kõiki neid meetmeid kohaldatakse ka kohalikele ettevõtjatele, kes on niikuinii juba sattunud väga raske hoobi alla ja ma räägin siin Balti riikide vedajatest samuti ja ma tahaksin teid üles kutsuda transpordisektori äh, mm, äh, kahjude hüvitamisele Balti riikides ja kutsun üles ka Saksamaa ja teisi riike äh, tagasi võtma need diskrimineerivad meetmed. suur tänu, järgmisena härra Hetman. Äh, tänan, president, daamid ja härrad. ma ei korda üle kõiki neid argumente selle kohta, kuidas Venemaa embargo äh, on negatiivselt mõjutanud eh, Euroopa ettevõtjaid. Need eh, kahjumid on kasvanud sadade miljonite eurodeni ja mõju ei tunneta mitte ainult transpordisektor, vaid ka teised tööstusharud. Euroopa Liit peaks näitama üles solidaarsust ja Euroopa Komisjon peaks toetama transpordiettevõtjaid Euroopa Liidus. kas te tõesti ei saa midagi ette võtta? võib-olla me peaksime kohaldama siinjuures vähese abi põhimõtet vedajate suhtes, see oleks lihtne, sellest oleks abi. ja me peaksime analüüsima seda võimalust ja komisjon peaks seda tegema. härra Wojciechowski, ECR Äh, tänan, president. kahtlemata peaks Euroopa Liit nüüd kompenseerime kõik need kulud, mis on tekitatud nendele ettevõtjatele, kes kannatasid nende vajalike sanktsioonide läbi. vajalikud, mind šokeeris härra Ferreira avaldus kes rääkis neofašistidest Ukrainas ja et meie äh, meetmed on äh, tagajärjeks nende meetmetele, te ilmselt ei mõista, äh, mis toimub. Portugal on ilmselt väga kaugel sündmustest Ukrainas, kuid ma tahan öelda sõnaselgelt, tegemist on väga suure ohuga Euroopa julgeolekule. Te ütlete, te räägite Kremli propaganda suu läbi ja see on kahetsusväärne, et te seda teete. president, suur tänu. ja nüüd saab sõna volinik Bultš. ja palun, kas te äh, nüüd vastaksite äh, parlamendisaalikute kommentaaridele, kommentaaridele ja äh, küsimustele, kes ootavad konkreetseid sammusid äh, sest liikmesriikide tegevusest ainult ei piisa, siin mainiti ka ajalugu, räägiti ka, millist abi on varem transpordiettevõtetel antud eh, näiteks Jugoslaavia sanktsioonide ajal lugupeetud president, lugupeetud parlamendiliikmed, suur tänu kõigi nende kommentaaride ja eriti just ettepanekute eest. ma olen kirja pannud kõik teie murepunktid ja tagan, et nendega arvestatakse ka komisjoni poolt komisjoni töös. ma luban äh, läbi vaadata teie konkreetsed ettepanekud äh, niipea kui võimalik, sest neid ettepanekuid oli mitu ja ma olen täiesti teadlik sellest, et nende väljakutsetega tuleks tegeleda horisontaalselt. Äh, olukord on väga tõsine, väga delikaatne ja lubage veel kord rõhutada üle meie põhiseisukohti. komisjon täiel määral äh, jagab muret seoses sellega, et mitmed transpordiettevõtted on äh, kaotanud osa oma tuludest vene keele tõttu. komisjon jälgib tähelepanelikult olukorda ja me loodame ka, et õigeaegselt koostatakse vastav analüüs. hetkel mul ei ole tõendeid selle kohta, et turul on toimunud tõsised äh, häired mingite konkreetsete juhtumitega seoses. lubage nüüd vastata teie poolt tõstatatud globaliseerimisega kohanemise fondi. selle fondi eesmärk on toetada Äh, koondatud töölisi äh, äh, turu avanemisega seoses. see ma võtan töötajaid, kes on koondatud. nii nagu see on ette nähtud, selle eesmärk ei ole kompenseerida kahjusid, mis on tekkinud sellistes olukordade tagajärjel, mida me täna siin arutasime, eriti seoses Venemaa embargoga Äh, abimeetmed äh, riiklikul tasemel on võimalikud, kuid ka nende puhul tuleb arvestada vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega ja komisjon on valmis hindama võimalikke riigiabi äh, skeeme. ma tean, et see ei ole täiuslik lahendus, kuid Euroopa Liidul ei ole oma eelarvet transpordipoliitika haldamiseks järgmisena äh, maanteetranspordi jaoks on Euroopa Liidus on ainult piiratud vahendeid välistegevuses ja seetõttu me peame tegema tihedat koostööd liikmesriikidega, et ära hoida äh, kolmandate riikide poolt äh, rakendatud meetmete tõsiseid tagajärgi. kiire ja ähm, pidev paranemine Euroopa Liidu ja Venemaa suhetes on igati soovitav, kuid praegusel hetkel ma saan ainult loota et poliitiline olukord toetab meid meie jõupingutustes ja seda nii kiiresti kui võimalik, et jah, me peame midagi ette võtma. ma olen valmis teiega koostööd tegema ja liikmesriikidega koos töötama sel teemal, et mõelda selle peale, kas on võimalik leida mingeid lahendusi koos WTO-ga. see oleks meie esimene tõsine samm. suur tänu tähelepanu eest. protseduuriline küsimus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 et arvukad kolleegid said sõna, aga riigi esindaja, kes seda kriisi ka väga selgelt tunneb, sõna ei saanud. Te andsite väga paljudele oma kaasmaalastele sõna, aga teistel puudutatud riikide esindajatele mitte, minu hinnangul ei ole see õiglane ning palun teil edaspidi selliseid asju korrigeerida. kallis kolleeg, vabandan Teie nimi oli tõesti äh, nimekirjas, see oli minu viga, ma vabandan. palun võtke vastu minu vabandused. suur tänu, proua volinik